ma tõesti tahaksin tänada teid selle eest, annate mulle siin võimaluse lühidalt puudutada meie diskussiooni peamisi punkte meie arutelust, kui oleme jõudmas selle kuulamise lõpufaasi. maailm muutub väga kiiresti, kõik need öö, osad, näiteks doonori kui vastuvõtja kontseptsioon enam ei muu-, ei sobi meie konteksti, on oluline järgmiste aastate jooksul võtta vastu meie uus globaalne arenguraamistik, kohandada seda uude reaalsusega, töötada välja parem partnerluse eh, partnerlus muutuvasse maailmasse. paradigma muutus eh, aastatuhande arengu eesmärkidest jätkusuutlike arengu eesmärkideni on väga hea võimalus selleks, et vähendada vaesust majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnadimensiooni integreerimise kaudu. see on võimalus süvendada partnerlust arengu, arenevate riikidega ning ehitada üles partnerlusi teiste doonoritega ja uute arenguala tegijatega. samamoodi Cotonou järgse raamistiku väljatöötamine võimaldab meil kinnitada meiepoolset jõulist äh, toetust AKV riikidele eri, ja eriti Aafrikale, Euroopa Liit peaks ja ongi selle protsessi keskmes see ettevõtmine läheb kaugemale kui üldiste arenguraamistiku loomisest. me tegeleme siin ühe kõige kaugemale mineva väljakutsega Euroopal ning meie partnerite jaoks kogu maailmas. kuidas kujundada, lihtsustada ja paremaks muua, muuta meie ühiseid eesmärke? see on see, Äh, millest äh, käib, äh, mille ümber käib meie jätkusuutliku arengu eesmärkide arutelu. proua esimees, ma väga töötan koostööd nende prioriteetide kallal ja ka muus. ma võtan siit kuulamisest väga palju kaasa, ma tean, et koos me suudame laiendada Euroopa globaalset solidaarsust, sellist solidaarsust, mis tugevdab Euroopa positsiooni maailmas ning on kasuks meie partneritele kui ka meie kodanikele, niisiis suur tänu teile ning ootan huviga koostööd selle olulise koostöö alal, mis äh, kujundab meie maailma järgmiste aastakümnete jooksul, aitäh! Um, suur aitäh, härra Mimitsa! mis edasi? vastavalt meie reeglitele öö, ähm, koordinaatorid ja juhatajad kohtuvad nüüd ja see kohtumine toimub in camera, nii et see tähendab mul on üks palve. on meil olnud väga palju kaebusi, et internet ei töötanud ning muu kommunikatsioon ei töötanud samuti kuigi hästi, nii et ma loodan, et seda asja saab järgmine kord äh, paremini. suur aitäh, ma kuulsin sedasama asja, selle juurde tuleme tagasi, nii et kõik. aga praegu kõik, kes ei ole koordinaatorid, palun lahkuge saalist ning anname omapoolse hinnangu, esitame seda komisjonide juhatajatele, saadame selle kirja ja siis tehakse otsus ning me läheme edasi täiskogule homme õhtul kell kuus on veel üks kuulamine meie komisjonis me oleme saanud kõik hilisõhtused slotid, nii et me oleme seda küll ära teeninud, aga suur tänu tõlkidele selle koosoleku juurde, aga me äh, hetke pärast siin siis ka jätkame, aitäh!